saada, aga ma panin tähele, kuidas te käitusite ja ma loodan, et teised presidendid järgivad teie eeskuju, aitäh! aitäh, härra Kelly, tegemist ei olnud protseduurilise küsimusega. aga kuna see, mis te ütlesite, oli minu jaoks eh, hea, siis ma lubasin seda uh,. nüüd see, mm, on see arutelu lõppenud ja järgmine päevakorrapunkt on komisjoni avaldus, mis puudutab meed-, Ungari meediaseadust okay,. nii et me alustame selle mõttevahetusega, volinik Kruus, palun, teil on sõna. härra president, lugupeetud saadikud. mul on hea meel informeerida teid, et kui lennuk maandus täna hommikul, siis ma sain häid uudiseid Ungari peaministrilt, nimelt ta on olnud nõus meediaseadust muutma, nii et see nüüd vastab kõikidele Euroopa Liidu õiguse aspektidele, mida meie Euroopa Komisjon oleme nõudnud. sealhulgas ka on hajutatud nüüd need kõhklused, mis meil oli, et tekst on vastuolus põhiseaduste hartaga. Nad kinnitasid mulle, härra president ja lugupeetud saadikud, et muudatused võetaks, võtab Ungari valitsus vastu järgmisel istungil ja Ungari valitsuse ministrite kehakeel annab mulle aimu, et tõesti nii see on ning et lähipäevil Ungari parlament tegeleb ka sellega. neli valdkonda, kus Ungari ametivõimud olid nõus muutma oma seadust, on järgmised. esiteks eh, tasakaalustatud kajastus, muudatusettepanekud nüüd öö, eh, öö, eh, näeb ette, et tõesti tasakaalustatult kajastataks öö, pressis ja meedias sündmusi ning see vastab audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi nõuetele ja kõik ringhäälingu organisatsioonid peavad ka proportsionaalsuse põhimõttest kinni pidama ning kindlasti Euroopa Komisjon hoiab silma peal selles, et see äh, säte läheb ka sekundaarõigusesse kirja. ma nimetasin siin neli valdkonda, nüüd teine valdkond, nimelt päritoluriigi põhimõte muudatusettepanekutega äh, taotletakse nüüd seda, et välismaised ringhäälingu äh, organisatsioonid ei saa trahvida selle, äh, kui tuginedes Ungari meediaseadusele ja seda laste kaitseks ja alaealiste kaitseks, vaid nüüd jälle on muudetud seadust nii, et see on kooskõlas audiovisuaalmeedia seaduste direktiiviga, see tähendab seda, et ringhäälinguorganisatsioonid, kes on õiguspäraselt eh, keht-, loodud teistes liikmesriikides ning peavad kinni nende liikmesriikide õigusest, on vabad ka öö, eh, oma saateid edastama Ungaris, ilma et neil oleks oht, et Ungari võimud neid trahvivad. kolmandaks meedia registreerimine, muudatusettepanekud, mis heaks kiidetakse, tähendab seda, et audiovisuaalmeedia teenuste pakkujad eh, peavad end registreerima alles pärast seda, kui nad hakkavad teenuseid osutama ja see on nüüd kooskõlas ka audiovisuaalmeedia teenuste direktiiviga. see tähendab, et audiovisuaalmeedia teenuste osutajad ja kirjastajad eh, eh, ei pea eelnevalt taotlema luba tegutseda Ungari ametivõimudelt ja neljandaks eh, selline ebasünnis sisu. Eh, algselt Ungari valitsus oli nõus, et ta parandab ka muid sätteid meediaseadusest, mis tekitasid meis kõhklusi, et kas nad on ikka kooskõlas sõnavabadusega. Eh, meediaseaduses oli kirjas, et meediasisu ei tohi kahjustada üksikisikuid, vähemusi ega teisi ja muudatusettepanekud nüüd, eh, need keelud eh, piiravad ainult diskrimineerimisega ja need sätted enam ei kohaldu meediateenuste osutajatele, kes on loodud teistes asutatud teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. härra president, lugupeetud saadikud, me töötame käsikäes Ungari ametivõimudega tagamaks, et need kokku lepitud muudatused ka vastu võetaks ja, ja läheksid Ungari õigusesse sisse ja neid hakataks praktikas kohaldama. me hoidame silma peal sellel olukorral ja see on kõigile selge. ja ei taha, vaja ka ole vaja öelda, et tähtis on, et ka teised liikmesriigid peavad audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi sätteid ellu rakendama ning ka selle järele me valvame. komisjon, lugupeetud saadikud, ei kaarda oma võimu kasutada ega pelga kaitsta meediavabadust ja pluralismi, kui on, seda on vaja kaitsta ning praegune juhtum tõestab seda. ma kinnitan teile, et Euroopa Komisjon mõistab ja jagab neid muresid, mis paljudel teil on ja kodanikuühiskonnal on meedia seisukorra üle Euroopa Liidus ja ma olen valmis ka edasi minema ning samme astuma tagamaks, et meediapluralism äh, oleks tagatud ja kindlasti ma seejuures äh, tuginen nendele volitustele, mis meil on Euroopa Liidu tasandil ning pean kinni subsidiaarsuse põhimõttest, mis on liikmesriikidel. tähtis on süvendada dialoogi kõikide osalistega ja poliitikutega Euroopa Liidu tasandil nende küsimuste üle äh, meediamaastiku muutumine Euroopas loomulikult tekitab meil kartusi ka tuleviku suhtes, aga samas ta annab meile ka võimalusi ja samas äh, ka loob ohtusid, et kannatab meediapluralism, kuna toimub omandisuhete koondumine. sellepärast meil on vaja mõõta meediapluralismi laiemalt ning tähtis on majanduslikud, õiguslikud ja sotsiaalsed aspektid kõik arvesse võtta selles hinnangus ja mitte käsitleda neid aspekte eraldi, nagu praeguseni on tehtud. ja sellepärast, härra president, ma kavatsen luua sellise koondrühma, kus on kõik valdkonnad esindatud, huvirühmad esindatud ning palun neil tegeleda meediaküsimustega tänapäeval ja tulevikus, sealhulgas ka meediapluralismiga Euroopas ja nagu te teate, ma väga hindan teie panust, ka Euroopa Parlament on selles ekspertide rühmas esindatud, kui te seda eh, vajalikuks peate, aga õige pea ma räägin sellest juba põhjalikumalt. sellel rühmal palutakse mulle nõu anda, eh, et milliseid samme tuleks tulevikus astuda meediamaastikul meil ning ma kohustun konkreetseid meetmeid võtma oma pädevuse raamides, aitäh. aitäh, proua volinik. nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad ja Rahvapartei nimel härra Skuuria, kaks minutit. aitäh, härra president minu jaoks on see veidi ebamugav siin ähm, nüüd midagi öelda, sest et volinik on tegelikult äh, kõik äh, ära öelnud, ähm, pole mingit mõtet seda arutelu pidada, kui äh, kõik on juba korras, me võime muidugi kuulata ka teisi kolleege, me oleme juba varem ka öelnud näiteks komisjoni kohtu-, koosolekul, aga ka täiskogu istungil, et millega tegemist on ja me oleme alati öelnud, et võib-olla oleks vaja lihtsalt veidi oodata, sest äh, Mm, mm, kõik on ju, kõik probleemid on juba kõrvaldatud ja Ungari valitsus on ka alati öelnud, et nad on valmis äh, probleeme kõrvaldama, kui äh, komisjonil on äh, neile etteheiteid. Ungari on praegu ju ka eesistujariik, neil on ju eriline vastutus ja kindlasti ei teeks Ungari äh, targasti, kui ta ei peaks kinni Euroopa Komisjoni soovitustest, aga võib-olla on siin ka mingeid teisi mm, seisukohti, kui ideoloogilised seisukohad, võib-olla on siin mõningad poliitilised seisukohad, mille tõttu me siin seda arutelu peame ja, ja mille tõttu me oleme ka resolutsioone esitanud. loomulikult tuleb olla valvas, aga tuleb usaldada äh, demokraatlikult valitud äh, valitsusi, Ungari valitsus on valitud äh, väga suure häälte enamusega ja me ei pea tõesti kartma midagi, sellepärast et Ungari valitsus on täiesti demokraatlikult valitud, nii et meie peaks nüüd üles kutsuma oma sotsialistlikke äh, Äh, ja liberaalseid äh, kommentaar, äh, kolleege, kes on resolutsioone esitanud, me saame neid üles kutsuda, et nad ei teeks ennast naeruväärseks ja võtaks need resolutsioonid tagasi, sellepärast et Euroopa Parlament peaks tegelema tõesti reaalsete probleemidega, mis puudutavad Euroopa kodanikke. härra Moraes, palun. president, president, sotsiaaldemokraatide fraktsioon loomulikult tervitab neid äh, muudatusi, mis on tehtud nagu päritolumaa põhimõte, tasakaalustatuse printsiip, see oli kirjas ka meie resolutsioonis ja sellist survet me avaldasime nii teile komisjonis kui ka nõukogule ja Ungari võimudele aga ma tahaksin esitada küsimuse ajastamise kohta, on see kokkusattumus, et need muudatused tulid just nüüd või on parlamendi surve see, mis need olulised muudatused viis sisse nendes olulistes valdkondades? parlament loomulikult tahaks näha äh, või teada, mis toimus siis läbirääkimistel komisjoni ja äh, Ungari võimude vahel, me nõuame rohkem infot selle kohta näib aga, et kuigi need probleemid, mis me siin tõstatasime, on lahendatud, on mitmed meie fraktsiooni jaoks olulised küsimused ikkagi jäänud lahendamata. näiteks see meediaameti ja meedianõukogu äh, täpsed rollid äh, samuti eh, tegemist on eh, organitega, mis eh, teostavad ju kontrolli meedia üle, nii et, et meil on vaja rohkem infot nende oluliste ametite kohta. ja samuti on kahetsusväärne, et komisjon ei ei austa näiteks ajakirjandusallikate konfidentsiaalsuse põhimõtet ning härra, äh, proua volinik, meil on terve nimekiri nendest probleemidest ja küsimustest, millele me endiselt vajame vastust ja oleks tore, kui me saaksime need vastused selle arutelu käigus. loomulikult me tervitame Ungari poole valmisolekut oma seadusi muuta, aga me loodame, et lahendatakse ka need pro probleemid, mis on veel siiani lahendamata ja mis teevad meile muret me siin rõhutame artiklile üks põhiõiguste hartas, mis kaitseb sõnavabadust. samuti sooviksime täiendavaid vastuseid sellele, et kas teie arvates artiklit üksteist on järgitud. me peame kaasama kodanike, ühiskonna ja sidusrühmad, läbipaistvuse põhimõtteid toetama, paremaid kogemusi jagama volinik, meie fraktsioon esitas resolutsiooni sellepärast, et me soovisime neid järeleandmisi, millest te juba teatasite, aga meie soovime rohkemat demokraatia tugineb vabale ja sõltumatule meediale ja meie fraktsioon ei vaba, vabanda selle eest, et me neid põhimõtteid väga kindlalt kaitseme, meie teeme kõik, mis meie võimuses, selleks, et kaitsta nii Ungari kui kõik ülejäänud Euroopa Liidu kodanikke. aitäh ja ALDE nimel saab sõna proua Veeber, kaks minutit palun aitäh, president, volinik, kolleegid, me oleme siin parlamendis arutanud juhtumeid, kus valitsused on üritanud meediat kontrollida aga kunagi pole nende kavatsused läinud nii kaugele, kui mindi Ungari meediaseaduses, see puudutas televisiooni, raadiot, äh, trükiajakirjandust, absoluutselt kõik allutati kontrollile registreerimisest äh, tegutsemise ja ka tegevuse lõpetamiseni. meie ALDE fraktsioonis äh, tõstsime esmakordselt hääli selle seaduse vastu, siis meid süüdistati, et meie süüdistused on poliitiliselt motiveeritud, aga elu on näidanud, et meil oli õigus. täna on isegi Ungari valitsus tunnistanud, et selle seadusega on midagi väga valesti ja seetõttu on ette nähtud terve rida muudatusi. me äh, loodame, komisjon, et see on tõepoolest Ungari seisukoht, me soovime seda seisukohta saada ka kirjalikult ning me jälgime neid äh, muutusi väga äh, täpselt, aga need neli valdkonda, millele komisjon tähelepanu juhtis, on ainult osaks palju suuremast pildist. ka teised seaduse aspektid vajavad muutmist, näiteks need tohutud kontrollivolitused, mis on antud poliitiliselt ametisse nimetatud inimestele, kes juhivad üheksa aastat kahte meediakontrolli ametit samuti ei kaitsta ajakirjanike allikaid, ei ole õigust äh, kohtu kaudu hüvitist nõuda, need on ainult mõned näited Euroopa Komisjon peab andma vastust Ungari ja Euroopa kodanikeühiskonna ja aja, aja, ajakirjanike eest, miks OSCE ja Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik on samuti väga teravalt äh, kritiseerinud just nimelt seaduse neid aspekte. me ei saa ju ometigi kõik olla poliitiliselt motiveeritud, otse vastupidi, meid äh, motiveerib see, et meediavabadus oleks tegelikkus, et meie kodanikud sellest, seda saaksid nautida, aitäh! roheliste nimel saab sõna proua Sargentini kaheks minutiks. aitäh. mul on mõned küsimused volinik Kruusile. volinik, audiovisuaalse meediateenuste direktiiv kõneleb sõltumatust reguleerivast organist. uus Ungari meediaamet ja meedianõukogu mis võivad kehtestada väga ebamäärastel põhjustel tõsiseid sanktsioone, on äh, täis valitseva erakonna liikmeid. tegemist on väga polariseeriva poliitilise õhkkonnaga. miks ei ole Euroopa Komisjon äh, sellise sõltumatuse vastu protesteerinud? miks äh, te olete nõustunud sellise ameti ja selle ameti volitusega ja ei ole võrrelnud, kas need on ka kooskõlas põhiõiguste hartaga? Te suutsite veenda Ungari valitsust nelja muudatust sisse viima, mis puudutab välisajakirjandust, autovisuaalset ja ringhäälingumeediat, aga mitte näiteks äh, ajalehti, Ungari ajalehti. Äh, küll te näete, kuidas Orban ja tema käsilased nüüd äh, vehivad triumfeerivalt selle heakskiiduga, mida nad Brüsselist said ja jätkavad endiselt sallimatuse jutlustamist, kui rünnatakse geisid äh, või teisi vähemusi. ja tegemist on riigiga, mis on äh, eesistujaks äh, Rahvaparteile, kes ütlesid, et, et resolutsiooni pole vaja, et midagi ei ole ju valesti tegemist on meediakriitikaga, tegemist on seadusega, mis on täielikult poliitiliselt motiveeritud ning äh, Äh, tegelikult vast-, äh, selle äh, rikub ka inimõigusi, isegi härra Orban on nüüd aru sa-, saanud, et seda seadust on vaja muuta. see kõik tuletab mulle meelde Stalini aega. kui tehti samamoodi. Teie peaksite ju edendama Euroopa väärtusi ja lihtsalt mitte tegema, mis kästakse Äh, proua Morvail on sinise kaardi küsimus. kolmkümmend sekundit, proua Morvai. aitäh. ma ootan, kuni äh, kõneleja, kuulaja paneb kõrvakapid pähe Fideszi valitsus äh, väärib seda, mis nüüd juhtub, meil on siin Martin Schulz, Kohn, Bendit, kõik parlamendi vasakpoolsed äh, Äh, siin aplodeerivad teile, räägivad teile, mida tuleb teha, kuidas demokraatiat korraldada. mul on teile üks küsimus. aga millise inim-, millise sõnumi saadaksite te Ungari sotsiaal, äh, sotsialistlikule parteile ja teistele sotsialistlikele parteidele? rahumeelse demonstratsiooni ajal aastaid tagasi lasti üks inimene maha, mida, mida te talle ütlete? proua Sargentini, teil on kolmkümmend sekundit uh,. In... ma ei usu, et äh, sõltumatu meedia loob vägivalda ja ma ei näe, kuidas see küsimus on asjaga seotud. aga ma tänan sellele vaatamata küsijad küsimuse eest. Äh, kirjus Žjobro äh, ja Ene Lepto ECR-i esindaja härra Tšiobro, palun. ma tänan. sõnavabadus on suur väärtus, kõik teavad seda ja sellepärast tõsi, tõsiselt tulebki seda arutada. aga mulle näib, et tänane mõttevahetus ei ole tõsise iseloomuga. see näiks olevat ettekääne keskkonnakaitsjatele ja vasakpoolsetele, et rünnata peaministri valitsust. Ungaris. tõsi, me saame Euroopas ju näidata mitmeid riike, kus rikutakse sõnavabadust. ja näiteks Poolas, Poolas on valitsusparteil enamus kõikides institutsioonides, eh, kontrollib valitsust, parlamenti, senatit meedia järelevalveasutust ja ka avalik-õiguslikku televisiooni ning kõige suuremat elektroonilist meediakanaleid ja ajakirjanikud ei saa väljendada muid kui ainult konservatiivseid seisukohti. Äh, kus härra Schulz äh, siis on, kui sellised rikkumised toimuvad Poolas? need on juba teoks saanud. siin on meil äh, sinine kaart tõstetud jälle, kas te soo-, olete nõus härra Ziobro küsimusele vastama? härra Leitfried on teile äh, küsimust esitamas, kas te olete nõus vastama, palun, härra Leitfried, kolmkümmend sekundit. härra kolleeg, kui ma teist õigesti aru sain, ütlesite te, et paljudes riikides Euroopas piiratakse vähemuse õigust arvamuse vabandamisele. mind huvitaks, et milliste riikidega tegemist on ja mida te isiklikult kavatsete selle vastu teha? kolmkümmend sekundit vastuseks, härra Zjobro. ma tänan selle küsimuse eest. ma tahan juhtida teilt tähelepanu sellele, et meediavabadus on fundamentaalne vabadus ja kui me seda käsitleme, siis me peame vaatama seda koos poliitilise öö, äh, aspektiga, kui ajakirjanik lastakse vabaks ametist ainult sellepärast, et ta on vasakpoolne või ka konservatiivne, siis eh, see kutsub esile protesti. praegu lastakse Poolas ajakirjanikke eh, lihtsalt ametist eh, lahti nende vaadete esitamise eest. ja kus on siis meie protestid? see näitab, et meil on siin topeltstandardid ja poliitiline mäng käimas. kui me tõesti meediavabaduse eest tahame seista, siis protesteerigem iga kord, kui selline olukord tekib, kui näiteks Poolas, nagu praegu on juhtunud. nii. kui ma haamrikesega virutan, siis on teie aeg läbi, mõnikord see viib teid segadusse, aga te teate, mida ma sellega silmas pean nüüd. härra president, ma ei saa teist aru Usually at the end of the debate, Mr. Kirjus Tavares, jälle lõpp too. vastavalt kodukorrale president lõpetab arutelu tavaliselt. Senhora komissaria äh,, eh, eu ouvia com atenção e francamente não sei se estou decepcionado. volinik, ma kuulasin väga tähelepanelikult ja ma ei tea, kas ma olen šokeeritud või äh, meelehärmi tunnen selle üle, mida volinik ütles, aga tahtlikult või tahtmatult volinik siin on rääkinud Ungari valitsusest Ehm, eh, eh, väga positiivsed, aga samas on Ungari valitsus ainult väikeseid muudatusi nõus tegema, sisuliselt midagi ei ole muutunud. see eh, meedia järelevalveasutuse erapoolik kallutatud koosseis ei ole ju muutunud, meedia vabadused on vähenenud ja tsenseeritakse meediat. ma arvan, et häbilugu on see, mida me kuulsime, eriti arvestades, et volinik ütleb, et öö, kõik hakkab nüüd suurepärane olema ja trahve enam ei tehta. ma arvan, et see kõik on vastuolus Euroopa põhimõtetega, eriti pärast Berliini müüri langemist. meie e, oleme öelnud, et üheski riigis ei tohi olla tsensuuri, aga paistab, et komisjon ei ole e, sama meelt. see on täiesti vastuvõetamatu, ma kutsun üles komisjoni, e, et tsensuur on vastuvõetamatu, mida komisjon praegu talub presidente non sarà certamente da ricordare come esaltante questa pagina. härra Borghesio, ma ei pea teile meelde tuletama, kui oluline on äh, meediavabadus. loomulikult äh, kritiseeritakse äh, ja nüüd kritiseeritakse, kritiseeritakse Ungari valitsust just ajal, kui Ungari on äh, eesistuja, pole nüüd äh, üldse üllatav, et see kriitika tuleb äh, kuuest siin lihtsalt üritatakse asju ära kasutada, on teatavad ideoloogilised eelarvamused, mis äh, sellises käitumises ilmnevad, aga kui praktiliselt selliseid vahendeid kasutatakse riigi vastu, kellel on praegu oluline amet, siis äh, on see tegelikult ka nende jaoks, kes seda teevad, häbistav. Äh, tegelikult on olnud erinevaid poliitilisi jõude, kes Äh, soovisid sellise arutelu toimumist. meil on tegemist äh, ka selgelt äh, poliitilise komponendiga selle asja puhul, siin ei ole tegemist mitte üksnes ideoloogiliste küsimustega, aga ma arvan, et on olemas ka oht, et Mm, see va-, heidab varju Ungarile eesistujariigina ja see minu meelest ei ole õige, tegemist on endise kommunistliku riigiga, kes nüüd kuulub Euroopa perre ja täidab sellist olulist äh, ametit. nüüd saab sõna härra Pusutil kaheks minutiks. kuulasin ära komisjoni, on selge, et see mõttevahetus äh, on tegelikult maha jäänud sündmustest ning enam ei ole mitte mingisugust alust resolutsiooni homme hääletusele panna. ma usun, et need, kes väljendasid tõelist muret selle meediaseaduse üle Ungaris, neil oli õigus sellised vastused nüüd saada, aga ma olen mures, et siin kojas jätkuvalt tegeldakse ristisõjaga üksikute liikmesriikide vastu ja just nende vastu, kes on Rahvapartei valitsus võimul komisjon on nüüd põhjalikult asja uurinud ning jõudnud järeldustele, aga äh, antud juhul seda tehti, samas kui Ungari valitsus täiesti selgelt kõige kõrgemal tasandil oli nõus äh, sellega, et kui komisjon midagi halba sellest seadusest leiab, siis ta kohe seda muutab ja muutiski nii et mis mõte on siis sellel mõttevahetusel siin ning mis mõte on homse resolutsioonil? kui äh, seda äh, ei taheta ära kasutada poliitilise instrumendina. rahvapartei on pühendunud in-, äh, õigusriigi ja inimõiguste põhimõtete kaitsmisele ükskõik siis mis riigis need kõneks on. see on kahtlemata nii, aga kindlasti ei sobi üksikuid liikmesriike välja noppida ja siis need enne juba hukka mõista, kui protsess on lõpule viidud ja kui protsess on lõpule viidud, siis me peame äh, seda mm, ka austama. kui see küsimus tõusetus möödunud kuus, siis ma ütlesin, et selle küsimuse politiseerimine mitte ei ole ainult liikmesriigi ründamine, vaid õõnestub, õõnestab eesistujamaad Euroopa Liidus ja täna ma usun, et me oleme ka omaenda institutsiooni sellega õõnestanud ja see ei ole õige. ma südamest pöördun kõigi fraktsioonide poole visakem prügikastisse resolutsioon, mis homme läheb hääletusele, viskame nad võtame selle resolutsiooni tagasi, ärme lükkame seda edasi ega peatage, vaid võtame selle tagasi, sest alust enam hääletuseks homme ei ole. proua Padilla, palun. Señores representantes del consejo, permítame que empiece con una obviedad. härra volinik. nõukogu esindaja, ma alustan võib-olla ühe asjaga, mis on ilmne, aga vahel on see väga oluline. Äh, sõltumatud meediakanalid äh, on äh, vajalikud demokraatia kaitsmiseks ja sellepärast me siin ka praegu oleme. kui me oleme väljendanud oma muret, kui OSCE ja mm, Euroopa Nõukogu ja teised on muret väljendanud ja kui suur enamus parlamendist on oma muret väljendanud, siis on see seotud sellega, et meie ühiskonna selgroog oli ohus. kui nagu see Ungari seadus, mis, mille Orbani valitsus võttis äh, kiirustades vastu, äh, see, sellega ei kaasnenud vajalik põhimõtteline töö ja see ei vastanud lepingute vaimule. meil on väga hea meel e, e, selle üle, mida me vol-, volinikult kuulsime, e, volinik ütles, et Ungari on valmis seadust muutma, aga meedia kontrolliorgani loomine, mille nõukogu, nõukogusse kuuluvad üksnes valitsuspartei liikmed, selles peitub oht et tegemist on tsentralistliku kontrolliga ja tsensuuriga. kuidas selle küsimusega on, me peame seda ka silmas pidama, me oleme voliniku ja komisjoniga nõus äh, nõus selles osas, mida vaja on äh, meediapluralismi, et on olemas äh, et, et kõik see, äh, tuleb kinni pidada kõike sellest, mis on kirjas põhiõiguste harta artiklis üksteist, aga see, mida Ungari nüüd teeb seaduse muutmiseks, see peab olema selline, et tõesti süvitsi minevalt kõrvaldatakse kõik ohud mm, mis äh, selle seadusega seotud olid, see puudutab ka just seda meedianõukogu. sest äh, palun vabandust, nõukogu esindaja ja mm, proua volinik, tegemist ei ole poliitilise probleemiga, nagu mõned meist väidavad. ei, tegemist on Euroopa Liidu väärtuste kaitsmisega, Euroopa Liidu väärtuste järgimisega, see on täiesti väljaspool kahtlust, see ongi just see, mille pärast me siin oleme ja mitte mingi muu põhjus härra Lökkekaart, üks minut palun. jah, see on tõesti veidi kummaline, ma olen äh, liberaal ja nüüd äh, parempoolne liberaal ja nüüd so, so, süüdistatakse mind selles, et ma olen vasakpoolne. siin ei ole äh, tegemist sellega, kas ollakse vasak- või parempoolne, vaid oluline on pressivabadus. ma mõistan, ma ei mõista Euroopa Rahvapartei kolleege, minu meelest on see veidi Mm, hale, kuidas ähm, te siin asjasse suhtute. oluline on ju Ungari ja pesivabadus. Ähm, ma tahaksin esile tõsta seda, et Ungari on nüüd äh, järele andnud, aga endiselt on probleeme. Äh, sellele on siin kõik viidanud. Ähm, probleeme on meedianõukoguga, mille koosseis peab olema tasakaalustatud Mm, tegemist, eh, ma loodan, et komisjon ka jälgib seda, see on ju komisjoni ülesanne ja ja kom-, no, volinik soovib sõltumatut nõukogu äh, asutada, ma sooviks, et volinik selgitaks, et millal ta sellega mõtleb no,. Is... Need, kes menetlusega kursis ei ole, äh, sinine kaart tähendab seda, et küsimus äh, kõnelejale äh, ja äh, mis puudutab nüüd vaba mikrofoni, siis äh, kui ma näen, et äh, ei ole piisavalt aega, siis ma ei saa teile alati sõna anda. niisiis. proua Trüüpel, palun lugupeetud daamid ja härrad, ei ole mingit põhjust e, e, Euroopa Rahvaparteil endaga rahuloluks, et nüüd Ungari meediaseadust on muudetud see õigustab ju neid, kes neid muut-, muutusi nõudsid. härra Orban äh, alguses ju nende hulka ei kuulunud. ma ütlen väga selgelt ka, et äh, need muudatused, mis nüüd praegu tehtud on, et neist ei piisa. endiselt on meil tegemist äh, järelevalveasutusega, mille liikmed määratakse Fideszi parteist kindlaks üheksa, üheksaks aastaks ja endiselt ei ole tagatud allikakaitse. nii et tegemist ei ole tegelikult demokraatliku meediaseadusega. proua Kruus, minu arvates äh, teil oli, te olite liiga huvitatud sellest, et äh, kõik kulgeks rahulikult, et Ungarisi eesistujariigina ei seo-, ei segataks, te ei olnud huvitatud äh, demokraatlikust meediaseadusest ja Jergi Konrad, Mihhail Volnat ja teised palusid, et Euroopa institutsioonid tuleks neile appi. ma olen tõepoolest arvamusel, et see seadus tuleks tõesti demokraatlikult äh, läbi vaadata. härra Kasiini, kaks minutit. aitäh, president. mina leian, et Ungari valitsus on antud küsimuses äh, olnud Euroopa suhtes üsna vastutulelik. kohe pärast Ungari meediaseaduse vastuvõtmist käivitasid vasakpoolset kampaania kasutama, kasutades igasuguseid ekstreemseid väljendeid. tegelikkuses ainult need inimesed, kes on kogenud kommunismi ja muid isme, äh, teavad, äh, mida tõeliselt repressiivsed seadused tähendavad äh, meediaseadus tagab kommunikatsiooni me peame siin ikkagi arvestama õigusriigi äh, põhimõtetega, demokraatia alused äh, on ju kaitstud. Itaalia põhiseaduse artikkel kakskümmend üks tagab infovabaduse, aga samas äh, keelab ära teatud väljaannete avaldamise, samuti on äh, Itaalias äh, ajakirjandusvabadus äh, lubatud koos, kooskõlas põhiseadusega ainult nendel väljaannetel, mis on registreeritud. aga kuidas neid väljaandeid registreeritakse, seda otsustab iga riik ise ja nii teeb ka Ungari. komisjon on täiesti õigesti öelnud, et muudatusi seadusesse plaanitakse teha, minu arvates on Ungari valitsus Äh, käitunud väga konstruktiivselt, on kriitikaga arvestanud äh, ning on nüüd äh, seetõttu ka seadust muutmas, nagu me kuulsime. avaldused Euroopa Liidu kodanike põhiõigused ei ole on Ungari põhi, on põhiseadusesse üle võetud ja minu arvates see näitab, et Ungari valitsus äh, Äh, tahab neid õigusi kaitsta ja, ja need, kes ei saa aru, milles selle arutelu mõte on, neile tahaksin öelda, et arutelu äh, mõte on tunnistada, mis on juhtunud. Äh, Ungari on ametisse määranud demokraatliku valitsuse, mida toetab kaks kolmandikku rahvast ja ma tahaksin tänada komisjoni tehtud töö eest ja Ungari valitsust samuti, aitäh. härra Tabadi, kaks minutit volinik, minister mis tahes katsed meediavabadust piirata teevad muret kogu Euroopale. patrioodina on mul eriti kahju, et just Ungari meediaseadus on käivitanud kogu selle arutelu siin Euroopa Parlamendis ja ka teistes Euroopa institutsioonides. ma ei tunne ennast seetõttu kuigi hästi. Euroopa Komisjon on äh, teravalt äh, seadust kritiseerinud ja see on Orbani valitsuse põlvili surunud. detsembris Orbani valitsus teatas, et äh, ta seadust ei muuda, aga nüüd on Orbani valitsus sunnitud äh, seda seadust muutma, sest seadus on Euroopa silmis tõesti skandaalne. komisjoni hinnangute alusel ei järgi Euroopa, eh, Ungari meediaseadused, Euroopa reegleid, need on eh, vastuolus eh, mitmete direktiividega ja aluslepingutega, samuti Euroopa põhiõiguste hartaga. Euroopa Liidu kriitika on, tähendab Ungari parempoolse poliitika läbikukkumist Äh, neli äh, resolutsioon, parlamendifraktsiooni on koostanud resolutsiooni ja suurem osa sellest resolutsioonist peab endiselt paika, nii et, et ma arvan, et parlament peab hoidma äh, äh,, väga, peab väga tähelepanelikult jälgima, mis Ungaris toimub, mis toimub meediavabadusega, mis toimub sõnavabadusega. mul on küsimus härra Martonile. miks Orbani valitsus otsustas Äh, peatada säte, mis oli eelmises meediaseaduses, nimelt et need järelevalveorganid mood-, moodustatakse võrdsuse põhimõtte alusel. kui meie olime valitsuses siis, siis viiskümmend protsenti äh, esindatusest oli ainult tagatud, mida proua Kruus sellest arvab. samuti tahaksin äh, Ungari valitsusele Äh, paluda, et nad ei loo-, nad ei looks sellist natsionalistlikku illusiooni, et need süüdistused on suunatud Ungari vastu. Äh, Ungari valitsus ei ole sama asi, mis Ungari. Äh, Orbani valitsus lihtsalt ei tohiks selle, olla oma poliitikas nii ebademokraatlik. We would have said before kallid kolleegid, mis ma enne ütlesin, võib segadust tekitada, ma ütlesin, eh, siniseid kaarte tänases arutelus ärge palun rohkem tõstke, me oleme ajast juba maha jäänud. on ikka elu. okei okay,, Mr Deutsch for two minutes. härra Deutsch, kaks minutit. tisztelt elnök úr, tisztelt eh, biztos asszony. proua volinik tänase arutelu alguses te ütlesite, et on olemas nüüd kokkulepe Euroopa Komisjoni ja Ungari valitsuse vahel. Ungari meediaseadust muudetakse mitmes osas, seetõttu ma olen oma kolleegidega nõus, et see arutelu ei ole tegelikult enam mõttekas. minu arvates on tegemist poliitilise algatusega vasakpoolsete ja liberaalide poolt. tegemist on justkui vihaavaldusega ja kahjuks me oleme sellise vihaavalduse tunnistajateks praegu ühe Euroopa Sotsiaaldemokraatliku äh, fraktsiooni saadiku sõnavõtus äh, öeldi, et meil tuleb kaitsta teatud põhimõtteid. mina äh, räägiksin ka ühest Ungari, tsiteeriksin ühte Ungaria sotsialistist Te ei saa üldse aru, millest te siin räägite, me räägime topeltstandarditest, topeltstandarditest, mis kehtivad sotsiaaldemokraatidel, rohelistel, kommunistidel ja ka liberaalidel siin kojas härra Schulz, kui meil Ungaris minevikus oli probleeme sotsialistliku valitsusega, üks äh, tollase valitsuse ministreid osutas, otsustas äh, äh, läbi oma assistendi anda instruktsioone konkreetse äh, ajakirjaniku kohta, käskis tema asjade hulka narkootikume sokutada, siis Sults ei öelnud selle kohta midagi niisiis, tegemist oli valitsusega, mis käivitas tollal menetlusega selle ajakirjaniku vastu, valitsusele lihtsalt ei meeldinud mõned artiklid, mida see ajakirjanik oli kirjutanud, sellal ei öelnud keegi mitte midagi. liberaaldemokraatide fraktsiooni juht ei öelnud ka midagi kui Ungari ajakirjanikud äh, uurisid asju, mis olid liberaalide kongressi ajal Ungaris juhtunud, oli esinenud pettusi äh,, ja hiljem toimus boikott, sellepärast jälle keegi ei ütelnud tollal mitte midagi. siis te olite vait. ja nüüd te, te väidate, et te kaitsete ühiseid Euroopa põhimõtteid, miks te siis nüüd lärmate? ma tänan, härra president, mul on hea meel selle üle, et Ungari valitsus on valmis muutma oma meediaseadust ning volinik Kruus on rahul nende muudatusettepanekutega. aga ma olen väga mures selle üle, et üks päeva, eh, ühe päeva pärast võetakse Euroopa Parlamendis vastu mm, see resolutsioon, aga samas meil ei ole mingit kirjalikku garantiid Euroopa Ungari valitsuselt, vaid ainult teie suulised väited. kuidas nüüd mõne tunniga see kõik, see informatsioon ka kirjalikult saata ja kas ka väliseksperdid olid kaasatud kogu protsessi? ja jääb mulje, et need muudatusettepanekud on ainult kosmeetilised ja mitte sisulised ja sellisel juhul ei ole see üldse vastuvõetav. ja miks alles täna, kui me seda küsimust arutame, alles nüüd äh, Mm, ähm, valitsus on lubanud kahe nädala pärast muuta seadust ja komisjon on sellega päri. samas äh, need tehnilised muudatused kuidagimoodi ei vii seda meediaseadust põhiseaduste hartaga koos kõlla. me oleme väga mures ka järelevalveasutuse koosseisu ja volituste üle, sest ja ka meedianõukogu volituste üle, sest see on riigikontrolli teostamine ajakirjanike töö üle. ma olen väga päri dialoogi pidamisega ja ma ütlen ka, et tegemist ei ole rünnakuga Ungari vastu, mina olin varem raportöör samades küsimustes ja me kaitseme lihtsalt ajakirjanikke Eh, ja kahju, et proua Reding ei tegele selle teemaga, sest tema on inimõiguste vallas kõige pädevam. ja ma tahaksin teada, proua volinik, kuidas teie näete, mida Euroopa kuidas Euroopa Komisjon näeb ajakirjanduse tulevikku Euroopas, meil on vaja mingeid miinimumgarantiisid, mis eh, tagavad meedia pluralismi ja vabaduse. ma usun, et nende küsimustega peab tõsiselt tegelema ja kõikjal Euroopas härra Pelet, poolteist minutit. ma tänan. ma arvan, et me kõik näeme, et on positiivne edumeelne see, et Ungari valitsus üritab äh, hajutada kõik eh, kõhklused, et nad ei järgi meediapluralismi, nad on võtnud kohustuse komisjoni ees, et nad muudavad seda uut seadust ja viivad selle täielikult kooskõlla Euroopa põhiõigustega ja mingit segadust enam ei ole. Eh, nüüd see meediapluralismi üle peetav mõttevahetus siin kojas alati ähm, läheb parteipoliitika rappa ja tehakse igasuguseid avaldusi ja proua volinik äh,, ma tean, et see teie töörühma loomise idee grupp, kes hakkab tegelema meediaküsimustega, seda toetame väga, see on suurepärane võimalus tõesti põhjalikult analüüsida kogu seda teemat, meediapluralism, ilma et eh, sellised natsionalistlikud emotsioonid üle pea lahvataks. ning tähtis on objektiivselt analüüsida meediamaastikku Euroopa Liidus ja lõpetuseks tahan öelda veel ühte. Euroopa seadusandlik algatus reguleerida meediat, see on see, mida kutsutakse homme siin kojas üles tegema ja ma arvan, et see on täiesti vale. ja enam, mis see lõpp toob? härra Zver, poolteist minutit. E, ka mina tervitan Ungari valitsuse otsust muuta meediaseadust. see suur rünnak Ungari vastu minu arvates oli põhjendamatu ning e, Ungarit koheldi ebaausalt. ma kardan, et me mitte alati ei mõista asju õigesti. Euroopa paljudes riikides on toimunud üleminekuprotsessid ja need üleminekuprotsessid on olnud üsna keerulised ja segased ja äh, ma arvan, et sellepärast selline väga põhjendatud on, et siiski tasakaalustatum meedia kujuneks välja nendes Ida-Euroopa riikides. mõned on siin väitnud, et meedia järelevalveasutuse koosseis ei olnud rahuldav, aga need liikmed valitakse kahe, vahet, valiti kahe kolmandiku häälte enamusega parlamendist ja paljudes riikides ei ole sellist demokraatlikku valimise mehhanismi. proua volinik, loomulikult me vaatame väga tähelepanelikult seda meediamaastikku Euroopa Liidus ja ma usun, ka teie teete väga palju veelgi ära selles valdkonnas, mitte ainult ei teosta kontrolli, vaid äh, analüüsite kõigepealt olukorda põhjalikult. proua Verhaien, poolteist minutit. vabandust, kas te soovite sõna vaba mikrofoni ajal või tahate te küsimust esitada? kahjuks ma juba ütlesin, et siniseid kaarte rohkem me täna ei kasuta. proua Verhaien, palun. aga protseduuriline küsimus on teil, palun. president, tegelikult ma tahtsin teile küsimuse esitada. ükskõik, mida te ütlete, mina loomulikult öö, austada õigusi, aga siin kojas ainult äärmistel parempoolsetel ja vasakpoolsetel oli võimalus sinist kaarti kasutada ja küsimusi esitada. nüüd ma tahan ka, et see tsenter siin ja ka siit parempoolsel tiival istujad saaksid õiguses eh, esitada küsimusi sinise kaardi alusel, muidu ei ole ju võrdle kohtlemine. ma ei anna mitte poliitilise fraktsiooni kuuluvuse järgi sõna sinise kaardi menetluses, vaid järjekorra järgi, kuidas sinine kaart tõstatati. Eh, jah, kõik, kes tõstsid kaardi, said kohe sõna, aga paraku siis lõppes meil aeg otsa ja sellepärast ma loobusin sellest me kahjuks ei saa kõiki mm, soove rahuldada, ma soovin, et meil oleks aega, aga kui ei ole seda, ma vabandan selle eest, aga igatahes mingeid poliitilisi motiive, valikuid ma siin küll ei teinud. nüüd proua Verhaien, poolteist minutit, palun, sõna on teil härra president, lugupeetud volinik Kruus, lugupeetud nõukogu esindaja, ma tahaksin esmalt tänada teid, proua Kruus, et te nii kiiresti Äh, selle, sellesse arutelusse lülitusite ja hakkasite pidama läbirääkimisi Ungari valitsusega, aga eelkõige ma tahaksin tänada Ungari valitsust, et ta on kinni pidanud nendest äh, lubadustest, mida ta on kõigis, kõigil kuulamistel ja konsultatsioonidel ka äh, andnud, et kui on vaja muuta, siis need muudatused ka tehakse. meediavabadus ja meediapluralism on Euroopas väga olulised. meediakanalitel on aga ka väga suur vastutus meie ühiskondade ees, nad peavad

inimeste õigusi kaitsma, nad peavad edastama õiget infot, nad ei, nad ei ole õiguslikus vaakumis ja ma, meediaid kaitstakse eh, Euroopa Liidu seaduste alusel ja komisjon nende seaduste valvurina on minevikus oma tööd väga hästi teinud ja ma ütlen, et see arutelu, mis meil täna on, oleks olnud täiesti üleliigne, kui me oleks rohkem usaldanud seda, et komisjon on seaduste valvur seda, et see süsteem toimib, näitavad ka need tulemused, mida meile täna teada anti, et nendes kohtades, kus see seadus äh, ei ole kooskõlas sajaprotsendiliselt Euroopa Liidu seadustega, seda muudetakse. ideoloogilised arutelud, mis siin ikka ja jälle tekivad selles kontekstis, on minu meelest täiesti ebakohased, see näitab pigem seda, et äh, asjalikud ja mm, koostööl põhinevad äh, mm, Äh, arutelud on andnud äh, häid tulemusi. ma loodan, et erinevad poliitilised fraktsioonid loobuvad poliitilistest mängudest ja võtavad tagasi oma resolutsioonid. proua Kall, kaks minutit, poolteist minutit. Äh, volinik, minister täna, nagu me just kuulsime, on saavutatud kokkulepe Ungari valitsuse ja komisjoni vahel jutt käib siis äh, konkreetsetest sõnastustest, ükskõik millele siin ka ülejäänud ei viitaks. mis minusse puutub, äh, siis äh, seda meediaseadust on kasutatud kui ettekäänet Ungari valitsuse ründamiseks. Te rääkisite otsustest, te rääkisite infovabadustest, seatud teatud nõuetest aga mulle tundub, et hinnangud põhinevad ekslikel faktidel ja see on kogu arutelu eksiteele viinud õige informatsioon äh, on see, mis minu arvates kodanikud äh, on äh, oluline. ma tahan, et meil oleks juurdepääs õigele infole, ma arvan, et me ise oleme seda põhimõtet täna rikkunud. meil näib, et info on vaba ainult siis, kui seda saab kasutada parempoolse valitsuse ründamiseks, kui jutt on liberaalidest või sotsiaaldemokraadidest, siis kui näiteks Ungari sotsiaaldemokraatide valitsus kahe tuhande kuuendal aastal Äh, inimeste õigusi jalge alla tallas, kui oli probleeme vähemuskeeltega, siis ei tehtud mitte midagi. tegelikult tegite te kõik selleks, et äh, sellised inimõiguste rikkumised arutusele ei tuleks. arutelu Euroopa Parlamendis ei lubatud, tegemist on topeltsaatnatitega ja minu arvates on see väga murettekitav. siin on kõneldud diktor-, diktatuurist, kasutatud ka väga palju teisi sõnu, mina mäletan Ceausescu diktatuuri äh, mulle näib, et teie äh, arusaamine demokraatiast ja õigusriigist on üsna ühekülgne. aitäh, härra Metsaros. poolteist minutit. aitäh, president. mina tahaksin väljendada sügavat muret selle üle, et meil täna see arutelu toimub. me kõik teame, et Ungari meediaseadusest on valesti aru saadud aga tegemist on küsimusega, mille peab lahendama Euroopa Komisjon, nemad peavad olukorda selgitama ja see protsess ongi praegu käimas. ma ei näe selle parlamendi arutelu mõtet, kui me teame, et paari päeva jooksul juba leitakse sobiv lahendus. me oleme aga praegu siin, äh, lihtsalt meid kasutatakse ära etturitena vasakpoolsete hüsteerilises poliitilises võitluses. väga oluline Äh, on teada, et meie poliitilised vastased kasutavad seda ära lihtsalt ründamaks riiki, kus äh, lõpuks ometi tuli äh, võimule sotsiaaldemokraatide asemel parempoolne valitsus ja me saime selle kommunistliku pärandi lõpuks ometigi endas eemale lükata kus te näiteks olite kahe tuhande kaheksandal aastal, kui Robert Figo Slovakkias ja tema vasakpoolne valitsus otsustas vastu võtta võttu, vastu võtta meediaseaduse, mis kobises sanktsioonideks, siis äh, muide, siis te kaitsesite seda seadust, mis muide praegu on ka veel jõus. ma tõesti äh, mõistan selle olukorra hukka, tegemist on topeltstandarditega, minu arvates äh, me ei tohiks lasta ennast sellistel asjadel mõjutada, selle küsimuse peaksid lahendama eksperdid ja komisjon ja Ungari valitsus. lõpetuseks tahaksin ma öelda, et Äh, see, et korduvalt rünnatakse niimoodi eesistujaks olevat maad kriisi ajal, on äh, tõeline oht Euroopa Liidu ühtsusele ja meie rahvusvahelisele mainele, aitäh. lõpetuseks saab sõna härra Kavada pooleteiseks minutiks. tegemist on väga raske teemaga. Äh, et tuleb mm, kõrvale jätta sellised asja, mida me just oleme kuulnud. kui ma-, meediakanalitest räägitakse, siis on tegemist demokraatiast rääkimisega. ma, mulle on ungarlased ja Ungari väga sümpaatsed, ma saan aru, et soovitakse paremat tasakaalu meediakajastuses ja põhim-, objektiivselt võttes on neil õige õigus, aga propagandat ei ole võimalik korrigeerida teise propagandaga, nii et ma olen õnnelik, aga ma olen ka tähelepanelik. ma olen tähelepanelik selles osas, et teie valitsus on otsustanud äh, seadust muuta äh, ja see oli vajalik, nagu te ütlesite, nagu te isegi ütlesite. Äh, hea on see, et äh, peetakse kinni ka põhiõiguste hartast, seda on alati väga vaja. ma olen väga rahul ka sellega, et proua Kruus soovib asutada ekspress, ekspertide rühma. aga me oleme tähelepanelikud, sest me saame aru, et mõningaid küsimusi ei ole veel käsitletud ja me kavatseme väga tähelepanelikult uurida, et mi-, mismoodi seda seadust muudetakse. lõpetuseks äh, nõukogu eesistuja kuna te olete Kossuti, Joel Branti äh, ja Sandor Kopatši ja kolonel Maleteri äh, pärijad, Sandor Maarai pärijad, Inge, Inge Kertesi pärijad, nii et ärge valmistage meile pettujad, pettumust äh, Ungaris on leiutatud ka Rubiku kuubik. palun ärge õpetage euro-, <laughs> eurooplastele mängimist äh, Jobiksi kuubikuga, sest see on tõesti väga vastik mäng. Okay, so... niisiis nüüd vaba mikrofon ja mul ei ole võimalik kahjuks kõigile sõna anda, ma loen ette, kes sõna saavad ja sõna saadakse selles järjekorras, kuidas siis sõna on palutud. ja ma arvestan ka seda, et kes on juba rääkinud ja kes ei ole. härra Kaaler saab sõna, härra Mauro, härra Postinaru, proua Alfano, härra Paska, härra Brons ma vabandan nende kolleegide ees, kellele ma sõna ei saa anda, aga kõigepealt härra Kaaler, üks minut ja ma pean kõneajast väga rangelt kinni. härra Kaaler, teil on üks minut. kus on härra Kaaler, kas ta on ära läinud? I m sorry, Mr Kaaler, Michael Kaaler. Mihhail Kaaler. He didn't want to speak. aa, ta ei soovinudki sõna. siis saab proua Kalperts üheks minutiks sõna. aitäh. täna me oleme saavutanud kokkuleppe Ungari valitsuse ja Euroopa Komisjoni vahel, mis puudutab reaalset teksti Ungari valitsus on selle teksti koostanud ning meil kõigil on oluline teada, et Ungari valitsus on arvestanud komisjoni äh, märkustega teisisõnu, meil on äh, toimunud seaduslik menetlus, see on olnud demokraatlik, selles on osalenud nii komisjon kui ka Ungari valitsus. see, mis täna toimub, aga on kahjuks äh, vasakpoolne poliitiline kampaania ja kahjuks ei juhtu see esimest korda. meil on Ungari sotsiaaldemokraatidest saadikud, kes meid täiesti alusetult kritiseerivad. Nad üritavad ka teisi kolleege üles kihutada Äh, kuidas äh, jääb nende poolt toime pandud vigadega, minu kallid kolleegid, kallid kaasparlamendi saadikud, ähm, paljud teist on eksiteele viidud, meil Ungaris on demokraatia, meil on meediaseadus, mis on täiesti kooskõlas kõigi Euroopa Liidu standardite ja lootustega. ja lõpetuseks, kolleegid, oleks oluline keskenduda tõelistele küsimustele, küsimused on, mis on pakilised ja mis vajavad kiiremat lahendust kui see meediaseadus. härra Mauro aitäh. mina tõesti sooviksin uskuda, et need inimesed, kes on väga karmilt Ungarit kritiseerinud, tõesti üritasid kõneleda meediavabadusest. ma arvan, et me peame avaldama tunnustust sellele tööle, mida komisjon on teinud ja meie Äh, aga peame tõesti äh, kahetsema, et me oleme parlamendi ajaloos sellise äh, kurva lehekülje pööranud ja selle arutelu põhjustanud mulle jääb mulje, et me ei saa enam aru, mis tegelikus maailmas toimub. niisiis ma tahaksin komisjoni ja nõukogu paluda, et võib-olla nad võtaksid ühendust mitteametlikult esimeste konverentsiga, nii et, et toimuks tõesti vajalik infovahetus, nii et, et homme täiskogul äh, enne kui me hakkame seda resolutsiooni hääletama, saame me hääletada selle üle, et teda mitte hääletusele panna. härra Postinaaru järgmisena. üks minut. volinik, ma kõnelen rumeenia keeles. oma avalduses, proua volinik, te kinnitasite, et Euroopa Parlamendil oli õigus äh, kritiseerida Ungari meediaseadust no Ungari valitsus äh, läbi oma valmisoleku nelja peatükki selles seaduses muuta seda, et äh, selline äh, ebademokraatlik lähenemine ei läinud läbi. seda seadust on analüüsitud ja vaadatud, kas ta on kooskõlas Euroopa seadustega ma tahaksin teilt teada, komisjoni esindajad, eh, kas te võrdlete seda seadust ka eh, põhiõiguste hartaga? volinik, mul on kaks küsimust. kuidas on võimalik leida, et Euroopa Nõukogu ja OSCE standardid on Euroopa Liidu jaoks liiga kõrged? ning teiseks, kui kandidaatriigil oleks selline seadus, nagu on see Ungari seadus muutmata kujul, kas see riik siis saaks äh, sulgeda läbirääkimistel vastavasisulise peatüki, aitäh. proua Alfano ei ole saalis, härra Paska siis, üks minut. aitäh, härra president, lugupeetud volinik, lugupeetud minister Martoni, Slovakkias on meil selline vanasõna, et, et äh, heade kavatsustega jõutakse põrguteele, mina nüüd ei tahaks äh, siin meie Ungari sõprade häid kavatsusi küsimärgi alla panna, aga võib-olla oleks soovitav, kui mõningaid äh, asju sõnastataks veidi paremini, paljud muudatused ja reformid, mis Ungaris on äh, tehtud, on viinud selleni, et mõned asjad on ära unustatud. ja sama käib ka näiteks ka topeltkodakondsuse kohta. nimelt tekitab see palju probleeme, et kuidas meie Kanada või Ameerika sõbrad ennast tunneksid, kui nende riigis oleks sadu ser-, lätlasi või keda iganes, kui neile Ungaris on antud äh, passid välja. ma ei tea, võib-olla teil oli mingi hea kavatsus selle taga. lõpetuseks härra Prants, palun. <clears throat> üks Ungari meediaseaduse Äh, kohta tehtud väitud on, et see tagab äh, tasakaalustatud kajastatuse ja teine, et kui rikutakse avalikku moraali või korda, et siis äh, võetakse vastutusele, aga need on mõttetud ja ohtlikud väited, samuti nagu rassism ja ksenofoobia nüüd enne, kui me hakkame loopima kividega Ungarit, vaatame oma oma koduriigi meediat, BBC, seda peetakse ka ajuloputuskorporatsiooniks Ühendkuningriigis, kuidagimoodi ei järgi erapoolitust ning samas annab tohutu suure kaalu öö, oma partei esindatusele samas teiste parteide esindajad ei kutsuta televisiooni uh,. selleks, et äh, seda arutelu lõpetada, saab nüüd sõna proua volinik Kruus härra president, lugupeetud saadikud, mõned teist esitasid küsimusi ja üsna intrigeerivaid, et kas on kokkulangevus see, et me täna kuulsime, et muudatused tõesti sisse viiakse, et kas Ungari valitsus plaanis seda tänaseks teatada? jah, ma olen nõus, et iseenesest Äh, kui teie äh, kutsute mind siia esinema, siis mõistetakse, mis siis tegelikult kaalul on, sest mina kavatsen siin ju viidata faktidele. kas on siis kokkulangevused täna, me sellest kuulsime? no me räägime siin kogu menetlusest, see algas detsembri lõpus ja nüüd veebruari keskel oleme ühele poole jõudnud, nii et seitse nädalat kestis see. nii et see kuus aastat, mis ma äh, töötan institutsioonides, ma usun, et seitse nädalat äh, on üsna kiire menetlus. minu kogemus näitab, et tavaliselt nii kiiresti asjad ei edene. nii et mulle näib, et me suudame probleeme lahendada seitsme nädalaga, see on hea. aga äh, on huvitav ka kuulda kogu selle asja tausta kohta siin me näeme ühelt poolt tõesti seda, et äh, teema on ikka jälle üleval olnud, ka varasemal ajal ja te olete üsna selgelt oma seisukohad välja öelnud, on täitsa selge, mis siin kaalul on. iga partei öö, äh, mõtleb selle teema üle ja kujundab oma seisukohti, aga teisalt me räägime väga tähtsast teemast ning mul ei ole vaja teile siin selgitada, et vabaduse küsimus, sõnavabaduse küsimus, pressivabaduse küsimus on Euroopa Komisjoni jaoks väga tähtis ja oleks naljakas, kui me seda ei prioriteetseks ei peaks, kui me demokraatia eest seisame. ja kas oli juhuslik see, et täna pärastlõunal eelmisest punktist te rääkisite Egiptusest ja demokraatia loomisest ja loo kujundamisest. nii et mina olen küll kindel, et Euroopa Komisjon mõistab asja õigesti ning et me tõesti teeme kõik, mis meie võimuses selleks, et kaitsta öö, öö, sõnavabadust ja pressivabadust seal, kus seda võib-olla rünnaku alla satub. nüüd kolmas küsimus on loomulikult Ungari eesistumine. ärgem olgem naiivsed, loomulikult meie sõbrad eh, eh, selles eh, liikmesriigis mõistavad, et eesistujaks olemine ka kohustab ning nemad tegid kõik, mis nende võimusest nüüd need probleemid lahendada. ja minu viimane märkus ja selgitus on järgmine. loomulikult Euroopa parlament on kristallselgelt võidelnud äh, ja andnud informatsiooni sõnavabaduse ja pressivabaduse teemadel. nii et ärge alahinnake oma rolli selles võitluses, aga lõppkokkuvõttes minu jaoks äh, on tähtis see, miks me praegusel ajahetkel siin oleme me oleme saavutanud selle tulemuse, mida me taotlesime. ning põhiõigused jah, on meile kallid ja ärge öelge, et ma olen huvitatud ainult rahumeelsest lahenduskäigust. Te vist ei tunne mind üldse mitte. mina võitlen demokraatia eest ja mul on ka juba kogemus ja olen kauem poliitikas olnud kui enamik teist. aga ma tahaksin veel jätkata paari küsimusega. kui me räägime sõltumatusest e, meedia reguleerimise puhul, siis meedianõukogu poolt vastu võetud meetmed ei ole teistsugused kui üldiselt Euroopas ja me peame tunnustama. vahel on see meie poolt ja vahel mitte, aga me peame tunnustama, et valitsus valiti ametisse ning tegemist on demokraatiaga. artikkel üksteist ning direktiiv ja aluslepped. kõik need on muidugi jõus, siin ei ole kahtluse varjugi meedianõukogu otsus on otsus, mida ei saa haldusmenetluse korras ümber vaadata. For... samas aga see, mida näeb ette artikkel sada kuuskümmend kolm, meedianõukogu ametlik otsus, selle, seda võib kohtus vaidlustada tsiviilmenetluse käigus ning äh, see apellatsioon ei pruugi tuua kaasa sas-, peatavat mõju. nüüd, mis puudutab allikakaitset, see ei ole piisav Ungari, Ungari meediaseaduse alusel, olete te väitnud, ja kui me vaatame demokraatlikku meediat, siis me peame jääma selle juurde, mida me oleme siiamaani öelnud. ma olen seda alati kaitsnud Euroopa tasandil, me jätkame täpselt samas suunas, ma luban teile seda, ning me jätkuvalt toetame allikakaitset. nüüd, ajakirjaniku õigus oma allikat kaitsta on loomulikult üks põhiprintsiipe, mis tagab pressivabaduse. mitte kunagi ei tohi ajakirjanikelt nõuda, et nad oma allikad avalikustaksid, välja arvatud kriminaaluurimise käigus ja see põhimõte, härra president, on igal juhul kehtiv ning see peab jääma paika ning ma anda, arvan, et seda me peame igagi isegi veel kirglikumalt kaitsma. sest et press ja meedia on nõrgemal positsioonil niisuguses küsimuses. mis puudutab nüüd privaatsust ja ere-, elektroonilist suhtlemist, siis liikmesriigid peavad tagama usaldusväärsuse, samas aga see direktiiv ei puuduta neid tegevusi, mis jäävad väljapoole Euroopa Liidu lepingute kehtivusalast. see on fakt ning see tähendab seda, et Euroopa Liidu seadus ja õigus ei puuduta riigikaitset ning kriminaalõiguse ellurakendamist ning veel paari põhimõtet ning vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele on liikmesriikidel võimalik võtta niisuguseid meetmeid, mis mõjutavad isik, isikute õigusi kooskõlas Euroopa inimõiguste kaitse konventsiooniga ning niisugused piirangud peavad paika jääma, nad peavad olema proportsionaalsed, sobivad demokraatlikule ühiskonnale ning volinik ei ole positsioonis, et niisuguseid riiklikke tegevusi hukka mõista või nende üle otsustada ja seda ma ka teha ei soovi. viite puudumine artiklile kolmkümmend, mille kohta mitmed parlamendiliikmed on küsinud. tean, et paljud teist ei ole nõus sellega, et komisjon artiklit kolmkümmend täielikult arvesse ei võta meediaõig-, seadust hinnates, see ei ole tegelikult õige ja ma tahaksin öelda, tahaksin öelda seda väga selgelt, see ei ole tõsi. oma esialgses ettepanekus oli komisjon kaasanud ka kohustuse, liikmesriikidele kehtistat-, kehtestatud kohustuse tagada riiklike regulatiivorganite sõltumatus, teil on suurepärane mälu, ma tean, ma olen seda mitu korda tõdenud, aga seda ettepanekut ei toetanud nõukogu ning ma tean ka seda, et parlamendi nõudel muudeti see niisuguseks artikliks kolmkümmend, nagu see on praegu ning see viimane sõnastus ei nõua selgelt sõltumatuse tagamist. härra president, see ei ole mitte asi, mida me soovime, aga nii seisab siin kirjas ja me peame reaalsust arvestama, isegi kui me teeme seda kahetsusega. Ungari ametivõimud on nõustunud jätta välja järgneva, järgneva osa seadusest. meedia, meedia ülesanne on tagada korrektse info edastamine, nii et pärast seda, kui muutused on tehtud, saab tekst olema niisugune. ma pean vabandama, et te seda teksti enne kätte ei saanud, aga kahjuks mina ise ei saanud seda ka enne kätte. nii et seega ei olnud mul võimalik seda teile edastada aga kohe, kui see võimalikuks saab, ma edastan teile selle teksti. sest ma usun, loodetavasti te usute seda, mida mina teile räägin ja ma olen täiesti veendunud, et lõppkokkuvõttes te soovite saada seda teksti kirjalikult, te soovite seda ise lugeda. ning see ongi üks olulisi küsimusi siin, niisiis ei ole enam ei ole kohustust kompenseerida ei kirjalikus meedias ega ka audiovisuaalmeedias ning seda ma nimetasin ka juba oma sõnavõtu alg-. kuigi ma saaksin välja pakkuda õigusakte meedia pluralismi osas nagu ma juba ka alguses ütlesin, siis ma ütlesin, et ma olen igal juhul valmis astuma samme meediapluralismi küsimustes, võttes arvesse kõiki pädevusi, mis on olemas, ei ole mitte mingisugust niisugust lähenemist, mis sobiks kõikidele ja Ungari juhtum on selle veel selgemaks teinud. ning ma loon selle töörühma ja tänan väga, et te olete avaldanud soovi selle töörühmaga ühineda, et me saaksime arutada siis meedia ees seisvaid väljakutseid ning ma loodan, et meediaga tegelevad töörühma tegevuse tulemusena me saame teada täpselt, missugused on meie väljakutsed kogu Euroopas ja siis vastavalt tegutseda, tagamaks meedia sõltumatus, mis on üks oluline prioriteet. OSCE seisukoht Ungari meedia seaduse osas ning nende analüüsid on pisut teistsugused, sellepärast et nad tulenevad pisut teistsugusel õigusest, õiguslikust alusest ning selleks on kolm põhjust. OSCE on juhtinud tähelepanu kolmele asjale. esiteks uute meediaametkondade äh, probleemid, samuti avaliku teenistuse reguleerimine, aga ma olen teile selgitanud, missugune on komisjoni seisukoht ning te, näiteks ning teiste liikmesriikide seisukohad ning Ringhäälingu nõukogu, niisugused ametid, näiteks nagu Ringhäälingu nõukogu on ametis viis kuni üheksa aastat, nii et nad muutuvad, mis ning minu viimane märkus kaalul on see, et et ma suutsin ehk oma sõnumi edastada ja ma loodan, et peaminister edastab selle sõnumi ka Ungari valitsusele ja siis saab neile täpselt selgeks, missugune on komisjoni seisukoht. ma kinnitan teile, et järg, et viimase seitsme nädala jooksul oleme me väga tihedat koostööd teinud, ma olin väga rahul oma inimeste töö, tööga ja ma võin teile kinnitada, et selles küsimuses on mõlemad pooled väga kõvasti tööd teinud ja suurepäraselt hakkama saanud mitte ainult suurepäraselt, vaid ka konstruktiivselt leidmaks lahendust, sellepärast et tegu on äärmiselt olulise teemaga ja meil on vaja lahendust leida, aitäh uh,! ja nüüd nõukogu nimel protokolliline küsimus siiski. Eh, presidente, proprio per eh, invitare la commissaria. jah, härra president ma tahaksin pöörduda proua voliniku poole ja, ja paluda, et ta saadaks meile juba täna õhtul selle teksti, millele ta viitas. või vähemalt fraktsioonide juhtidele, et me homme hääletamisel teaksime, millega tegemist. Äh, proua volinik, kas te tahate vastata? Um... nii palju, kui Äh, see mind puudutab siis jah ja tundub, et ka Ungari minister annab mõista, et jah, nii et jah. jah, lisaks nüüd äh, kehakeelele on võimalik Ungari ministeril ennast väljendada ka suuliselt. härra Martoni, palun. suur aitäh ma hindan seda väga kõrgelt, et ma ei pea ainult kehakeelt kasutama Äh, järgneva sõnavõtu jooksul. ja ma võtan sõna Ungari nimel. tahaks teha paar lühikest märkust, võttes arvesse, et äh, volinik Kruusi vastus oli äh, kõiki punkte hõlmav. samuti võttes arvesse nõukogu ettepanekut ma usun, et sellele küsimusele, mis tõstatati, on nüüd korralikult ka vastatud ja ma saan piirduda vaid paari asjaga. esmalt tahaksin rõhutada seda, et Ungari on täiel määral pühendunud neile väärtustele, põhimõtetele ja reeglitele, mis on kirjas äh, aluslepingus, põhiõiguste hartas ja kõikides muudes rahvusvahelise õiguse vahendites, olgu tegemist siis maailma üld, ülemaailmse või Euroopa Liidu õigusaktidega. see kriitika võib tunduda väga mm, tugev meediaseaduse osas ning e, selle kriitikaga tuldi välja juba enne seaduse vastuvõtmist ja siin ma tahaksin viidata neile kommentaaridele, mida on teinud OSCE e-meedia äh, spetsialistid. mina isiklikult lugesin, analüüsisin dokumenti ja ma oleksin eeldanud, et ka nemad niimoodi teevad ja siis selgitaksid meile, mis tekstiga lahti on või kuidas oleks võimalik äh, seda dokumenti valesti tõlgendada Euroopa Komisjon muidugi on aluslepete valvaja ning komisjon pidi ka siis tekstid läbi vaatama ja väljendama oma kartusi ja kahtlusi. nii läkski. komisjon analüüsis väga hoolikalt seadust, tegi mõningad ettepanekud ning kõik need ettepanekud võeti vastu. ja ma saan kinnitada üle siin, et ülehomme toimub meil kabineti koosolek, me võtame need dokumendid vastu, edastame need koheselt ka parlamendile ning muudatused äh, võetakse vastu nii kiirelt, kui see menetluslikult võimalikult on ja siis need jõustuvad ka koheselt. ma tahaksin tänada Euroopa Komisjoni tehtud töö eest ja abi eest aga ma tahaksin tänada ka te, kõiki teid, kes te olete teinud mõistlikke ja ausaid kommentaare ja kes on meid abistanud. ma olen veendunud, et kogu see tegevus on olnud väga tähtis mitte ainult meie endi jaoks, vaid ka kogu Euroopa Liidu tarvis. sooviksin väljendada meie toetust ja pakkuda abi ka töörühmale, mille loomisest te rääkisite, proua volinik, ma usun, et see on kogu Euroopa huvides ja me kõik soovime selle töös osaleda ja abistada nii palju, kui saame. ainus asi, mida ma kahetsen, on see, et on kasutatud väga kaugele ulatuvaid väljendeid ja tehtud poliitilisi avaldusi juba enne, kui seadus vastu võeti ning vahel jäi mulje, et meid on äh, süüdi mõistetud ilma kohtuotsuseta ja mulle endale on jäänud mulje, et võib-olla äh, ei äh, kohaldatud siin süütuse põhimõtet, vaid süüdioleku põhimõtet. erinevalt sellest, kuidas peaks kohtus käituma. sellest hoolimata toimus siiski poliitiline arutelu ning selle arutelu toimumist äh, saab ainult toetada nii äh, siseriiklikult kui äh, võttes arvesse kogu maailmas toimuvat. tõepoolest, Euroopa Euroopale see kasu ei toonud, aga loodetavasti me oleme nüüd sellest üle saanud ja ma tahaksin taaskord üle kinnitada, et me täiel määral Äh, peame kinni äh, neist, meie ühistest äh, eesmärkidest. me kohaldame põhiõiguste hardat ning see on uues Ungari põhiseaduses ka sees. Ungari on esimene riik, kus põhiõiguste harta on täiel määral kaasatud ning seda kohaldatakse mitte ainult nendes valdkondades, kus kehtib ühenduse õigus, vaid see on meie õigussüsteemis äh, kõige kõrgemal kohal ning äh, kõrgemal kui ükskõik milline teine õigusakt, olgu tegemist äh, kriminaalõiguse, meediaalaste seadusaktide või mõne muu õigusloomelise tekstiga. nii et seeläbi ma kinnitan, et põhiväärtustest, eeskirjadest ja põhimõtetest, mida me kõik jagame, peetakse kinni minu koduriigis, suur aitäh! härra minister, kuus resolutsiooni ettepanekut on minuni jõudnud, nüüd oleme selle aruteluga ühele poole jõudnud. ja teeme väikese pausi selleks, et siia saaks tulla teised inimesed saali edasi jätkama Korea teemalise aruteluga.